jätkame tööga. loen ette teise vooru tulemused. kuussada kolmkümmend seitse häält anti, kaheksa äh, valimissedelit olid kehtetud seega kuussada kakskümmend üheksa olid kehtivad ning absoluutne enamus on kolmesaja viieteistkümne hääleline. tulemused on järgmised. Alvaro sada kuus, seitsekümmend kuus, proua Angelilli kakssada nelikümmend üks, proua Düron sada seitsekümmend viis, härra Karas kakssada kolmkümmend üks, härra Martines Martines kakssada viiskümmend seitse, härra Macmillan Scott, sada üheksakümmend kaks, härra Papastamkos, kakssada seitsekümmend, härra Pitella, kakssada kakskümmend viis, proua Pudimata, kakssada viiskümmend kolm, härra Protasevitš, kakssada kolmkümmend üks, härra Surjan, kakssada kolm, härra Tarand. üheksakümmend, härra Vidal Quadras. kakssada kuuskümmend kaks, härra Vlasak. sada kaheksakümmend neli ning härra Viiland. kakssada kuusteist härra Viiland kakssada kuusteist seega siis. nii et äh, mitte ükski kandidaatidest äh, absoluutset enamust ei saanud ning sellest tulenevalt neliteist, viisteist kandidaati endiselt on kandidaadid ning neliteist äh, asepresidendi kohta tuleb endiselt määrata. So would you, would you, sorry, would you, would you mind? vabandust, kas te võiksite veel kord aeglaselt ette lugeda? Okay. Ich glaube, das, glaub, das Problem ist gelöst. ma usun, et äh, probleem on juba lahenduse leidnud, aga muidugi ma võin tulemused uuesti ette lugeda hea meelega. ja tahtsin rääkida menetlusest, kuna neliteist ametikohta on vaja endiselt täita, siis eh, peab aset leidma kogu kolmas hääletusvoor, see toimub homme kell üheksa hommikul siinsamas. juhiksin teie tähelepanu sellele, et eh, kolmanda vooru käigus on vaja saavutada eh, suhteline häälteenamus, absoluutset häälteenamust enam vaja ei ole, nii et seega need, kes saavad suhtelise häälteenamuse, kõikidest antud häältest, eh, siis määratakse ametisse. daamid ja härrad, eh, kes kandidaatidest eh, soovivad oma kandidatuuri alal hoida, võttes arvesse kuivõrd palju kandidaate praegu äh, saalis viibib, ei ole kerge sellele küsimusele vastata, aga palun need, kes on kohal, vastake, härra Alvaro, palun. proua Angelilli. Te jääte kandidaadiks, jah? proua Düran. aitäh, härra Karas, härra Martines, Martines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 pean hommikuni mõtlema. Kadras. härra Vidal Quadras, härra Vlasak. aitäh ja härra Viiland, aitäh e. okei okay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 Eh, ning need kandidaadid, kes olid kandidaadid siiani, jäävad kandidaatideks eh, edasi, kui nad vastupidisest teada ei anna, nii et ma ei tea, kas eh, teil tegelikult enne homset hommikut on võimalus veel seda ütelda. palju aega mulle on antud? härra Tarand, me palume, et te ütleksite, kas te enne, homme enne kella kaheksat hommikul. nii et ma helistan teile kell seitse hommikul, et teile seda meelde tuletada. okei okay.. väga hea, sellega on istung peatatud homme kuni kella üheksani. meeldivat koju naasmist!